lepingutega kooskõlas, vastasel korral seame me kõik oma väärtused ohtu ja öö, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi väärtused satuvad ohtu. me peame vaatama siin kõige, siin eelkõige oma ühiseid väärtusi ja kui me vaatame, kui öö, vaatame arve, siis öö, kaks kolmandikku Ungari parlamendist on vaja et enamust äh, saavutada ja kahekümne kahe kolmandiku enamuse saavutamine Ungari parlamendis äh, on väga keeruline, nagu me teate, äh, kui te räägite kahest kolmandikust, siis lähete te põhimõtteliselt demokraatia vaimu vastu. härra Tavares, kas olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? palun. väga kiire küsimus teile, härra Tavares kes andis teile õiguse rääkida Euroopa Liidu viiesaja miljoni kodaniku nimel. Te, teie sõnavõtt oli väga üldine. Äh, tegelikult on arvamusuuringud näidanud,